siis me näeme ka, et äh, eesmärke saab täita ka äh, kitsaste ressursside ajastul äh, tänases majanduslikus kriisis, aitäh! suur tänu, proua asepresident! lugupeetud daamid ja härrad! lõpetame päevakorras selle punkti käsitluse, järgmine punkt meie päevakorras on liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi avaldus ning äh, seda teemal olukord Cote d'Ivoire'is. proua asepresident, teil on sõna. suur tänu, proua president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. olukord Cote äh, d'Ivoire'il on vägagi ohtlik, delikaatne, inimeste elud on ohus, nii Cote d'Ivoire'i kodanike kui ka eurooplaste elud, kes seal riigis töötavad ma arvan, et siin on mängus mitmeid olulisi asjaolusid, mitte ainult äh, see roll, mis on Cote d'Ivoire'l Aafrikas, aga ohtu on sattunud ka rahvusvahelise üldsuse viimase kümne aasta saavutused äh, seoses äh, kriisi lahendusega ja stabiilsuse tekitamisega Aafrikas. presidendi vabilised, valimised olid tulekul juba mitu aastat ja lõppkokkuvõttes tuleb tegelikult avaldada tunnistust Cote d'Ivoire'i rahvale, ÜRO-le, rahvusvahelisele üldsusele, kes ja Euroopa Liidule, kes üheskoos äh, lõpuks äh, korraldasid äh, valimised koos teiste osatäitjatega. kõik kandidaadid leppisid kokku ja nõustusid valimise eeskirjadega. seal oli väga tähtis roll ka Euroopa, ÜRO peasekretäri eriesindajal, kes pidi kinnitama tulemusi Euroopa valimisvaatlusmissioon keda juhtis, mida juhtis äh, Euroopa Parlamendi liige Kristjan Preda, mm, oli kohapeal kohas ja jõuti otsusele, et valimised toimusid demokraatlikes tingimustes. ma avaldan tunnustust härra Predale, tema meeskonnale, äh, nende julguse pärast ja ka töö tulemuste pärast, mis äh, Äh, saavutati rasketes tingimustes. eriesindaja, ÜRO peasekretäri eriesindaja kinnitas valimistulemusi, president Barroso ja mina olime e-, esimeste hulgas, kes president Guatarat võidu puhul õnnitlesid. rahvusvaheline üldsus on olnud üksmeel ja kõik on ühiselt tunnustanud härra Guatarat Aafrika äh, Liit äh, on olnud ka oma seisukohtades äh, üsna selge ja kinnitanud samuti, et härra Katara on legitiimne Cote president. AKV Euroopa Liidu Parlamentaarne Assamblee kolmandal detsembril oli samuti üsnagi selgesõnaline, proua president, me koondame kõik poliitilised jõud, kutsume kõiki poliitilisi jõude Cotivaarile üles austama valimistulemusi ja hoiduma vägivalla sammudest. kogu meie, kõik meie pingutused peaksid olema suunatud rahumeelsele võimu üleandmisele. ÜRO on rakendanud meetmeid rahumeelse, rakendavad, rakendab meetmeid rahumeelse ülemineku vastaste tegevuste kasutajate poolt Aafrika Liit on valmis rakendama sanktsioone, Euroopa Liit on valmis kasutusele võtma sihipäraseid meetmeid, oleme seda selgelt välja öelnud, tegime seda ka välisministrite nõukogus. oleme valmis ka võtma meetmeid selleks, et toetada õiguslikult valitud ametivõime. Kotivaari arenguid jälgivad väga tähelepanelikult väga paljud toimijad ja ka avalikkus, iseäranis Aafrikas äh, ja Kotivaari naaberriikides. väga paljud naaberriigid on samuti konfliktijärgses olukorras äh, ning äh, nende demokraatiad seisavad silmitsi raskustega. praegune põhiseaduslik kriis Kotivaaris ja selle tulemus on selgeks, on tugevaks sõnumiks kõikidele toimijatele Aafrika kontinendil, neile, kes toetavad demokraatiat ja neile, kes seda ei tee. Euroopa Liit äh, on väga tähtsal kohal, meil on väga vastutusrikas roll selles kriisis, meie oleme suureks toimijaks rahvusvahelises üldsuses ja meie peame edendama demokraatiat äh, ülemaailmselt. kui meie sammud saavad aidata kaasa rahumeelsele võimu üleandmisele, nii nagu rahvas seda on soovinud Cote d'Ivoire'il, nii et valimised oleksid tõesti vabad ja õiglased ja saaksid ka reaalsuseks. suur tänu! ja nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel härra Breda, kaks minutit. Äh. suur tänu, äh, proua president! austatud kõrge esindaja, mina olin Kotivaaris koh-, kohal esindasin Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni ja kõigepealt tahaksin avaldada tunnustust vaatlejatele, kes olid pärit kahekümne seitsmest liikmesriigist ja kes näitasid üles suurt vaprust ja pühendumust. sada kakskümmend inimest osalesid valimisvaatlusmissioonil, meie vaatlejate töö oli suurepärane ja me nägime koha peal oma silmaga, kuidas Kottivaari rahvas valimistel osales ja mida nad ütlesid, nad ütlesid ühiselt, et me oleme väsinud sellest, mis toimub ja need valimised peavad olema poliitilise kriisi lõpuks. kõik soovisid, et nende valimistega saaks kriis siiski äh, lõpuks ometi otsa, ainult ühe erandiga. üheks erandiks oli siis äh, endine president äh, härra Laurent Gbagbo, kes tegelikult tekitas uue kriisi moodustades äh, nii-öelda autoritaarselt loodud põhiseaduskogu, äh, kes pööras valimisi äh, tulemused tema kasuks. niisiis tegelikult pärast kriisi lõppu, oodatud kriisi, oodatud kriisi lõpu asemel oleme silmitsi hoopis raskema kriisiga, nüüd on stabiilsus sattunud veel suuremasse ohtu kui varem ja väga raske on otsest konflikti ära hoida praeguses olukorras. kui me vaatame nüüd Äh, näiteks äh, millised on nüüd valimistulemused äh, esimese vooru käigus, teise vooru käigus, siis näeme, et olukord on üsnagi delikaatne. ma ei tahaks lõppsõnaks öelda, et hindan kõrgesti kõrge esindaja pühendumust selle kriisiga. soovin esitada proua Ashtonile hoopis küsimuse nõukogul on oma öö, äh, meetmed, äh, mida saab rakendada, millal neid meetmeid asutakse rakendama? suur tänu, härra Preda, ja nüüd kolm minutit sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel proua De Kaiser. suur tänu, proua president. kõigepealt tahaksin äh, avaldada tunnustust kolleeg Predale ja teistele kolleegidele tehtud töö eest aga tahaksin avaldada tunnustust ka Baroness Ashtonile, kõrgele esindajale, kes on olnud nii otsusekindel suheldes rahvusvahelise üldsusega pärast äh, valimiste vooru. ma arvan, et kõik meie, kes me tähelepanelikult jälgime, mis toimub ja tahame tagada seda, et äh, valimisvaatlusmissioonid toimivad, leiame, et äh, see, et pärast ebaseaduslikku valimis- tulemuste moonutamist on olnud nii selge reaktsioon, et see on meie jaoks olnud väga oluline, see on meile südant soojendanud, loodame, et selline ah, reaktsioon on võimalik ka tulevaste kriiside puhul, mis võib-olla kuskil et-, võivad esile kerkida. Katara ei ole Euroopa kandidaat kogu rahvusvaheline üldsus on äh, reageerinud sellele olukorrale, see on suurepärane, Aafrika Liit on äh, reageerinud, Lääne-Aafrika riikide ühendus on äh, reageerinud, kõik on rääkinud ühise häälega ja see on äärmiselt tervitatav. härra Kotara on tahtnud oma aktiviste tänavale tuua, see mulle valmistab muret sellepärast, et ma tõesti ei näe, et sellises olukorras on võimalik rahumeelne lahendus. tahaksin siinkohal viidata ühele dokumendile, mida koostatakse AKV-s ja millest räägiti ka Kinshasas AKV Euroopa Liidu Parlamentaarse Assamblee kohtumisel, mõned meist olid seal kohal, ja selles dokumendis on kirjeldatud demokraatia tulevikku ja põhiseadusliku korra tulevikku ja mitmeid teisi olulisi asjaolusid, koos äh, Aafrika esindajatega, Euroopa esindajatega, kes on osalenud äh, selle dokumendi koostamisel, on mitmeid õiguslikke elemente, mis on olulised, aga igal juhul tegemist on kolmeleheküljelise dok-, kolm lehekülge sellest dokumendist on võimu jagamisele pühendatud äh, ja sellist, kirjeldavad sellist olukorda, kus ebaseaduslikult üks pool üritab võimu haarata. ja võib-olla praegu olukord ei ole päris kandunud tänavatele, aga aga kui on juba tunnustatud äh, võitjad, äh, siis äh, põhimõtteliselt pärast, pärastine võimu jagamise analüüsimine võib-olla aitaks olukorda pisut parandada, aafriklased ei tea võib-olla väga palju demokraatiast, neil puuduvad kogemused, aga läbirääkimistes on neil siiski päris palju kogemusi. suur tänu ja liberaaldemokraatide nimel palun äh, proua de Sarnes. suur tänu, proua president. Alassane Guatara, toetajad on mures sellepärast et konflikti olu-, konfliktirisk on tõesti suur, sellist olukorda saaks seda olukorda saaks lahendada ainult dialoogi kaudu, ma arvan, et kõik toimijad, president, endine president peavad ühiselt osalema, tegemist on riigiga, mis on juba liiga palju kannatanud viimaste aastate jooksul, see on selge. teiseks, juba algusest peale rahvusvaheline üldsus, sealhulgas ka Euroopa, aga loomulikult ka Aafrika Liit, on kõik rääkinud ühel häälel ja rahvusvaheline üldsus on mobiliseerunud püüdes tagada seda, et valimistulemusi austatakse, nad on avaldanud survet ja rääkinud sanktsioonidest, kui Mbagbo peab tunnistama, et ta on kaotanud ja Guattara peab töötama oma rahva lepitamise nimel. me ei tohiks loobuda ennem, kui olukord on muutunud taas stabiilseks. austatud kõrge esindaja, tahaksin tänada, et te toetate meie sõnumit täna õhtul suur tänu, proua de Sarnes ja proua Düran, poolteist minutit Roheliste fraktsiooni nimel. suur tänu, proua president. nagu eelkõnelejad, tahaksin ka mina rõhutada, kui oluline, äh, kui tõsine on praegusel hetkel olukord Cote d'Ivoire'il. tegemist on kiire, akuutse poliitilise kriisiga, aga on tekkinud ka tõsine konfliktioht, konflikt võib leida aset äh, juba paari järgneva tunni jooksul ja seetõttu tervitan seda, et äh, rahvusvaheline üldsus on rääkinud nii ühel häälel. ma arvan, et äh, demokraatia tee sillutamiseks peame me toetama Cote d'Ivoire'i rahvast ja saatma neile selge sõnumi. peame äh, saatma sõnumi, et rahumeelne võimu üleandmine on võimalik Aafrikas. praegusel hetkel on julgeolek tõsise ohu all, seda ka. ja see on väga tähtis äh, naaberriikide seisukohast, naaberriikides on ka samuti tulemas valimised äh, ja võib tekkida olukord, kus jällegi peab äh, uus president tulema teise presidendi postile, oluline pole mitte ainult konflikti vältimine sellepärast, et Cote d'Ivoire'i olu-, rahvas on nii palju kannatanud, vaid ka sellepärast, et Cote d'Ivoire on näiteks teistele, eeskujuks teistele, võtame näiteks Kongo valimised järgmisel aastal, ilma rahumeelse rahu üleandmiseta ei olegi võimalik mingisugune demokraatlik võimu areng, ül-, rahvusvaheline üldsus peab äh, toetama positiivseid arenguid peame rakendama meetmeid kõigi äh, suhtes, äh, kes tahavad veresauna korraldada või kedagi pantvangi võtta. tahaksin avaldada tunnustust teile teie sõnade eest, te kavatsete jätkata surve avaldamist järgnevate nädalate jooksul, et rahumeelne olukord siiski säiliks. suur tänu ja härra Ole, äh, Olau, QNGL-i nimel. suur tänu, proua president, kallid kolleegid, me peame reageerima sellele tõsisele kriisiolukorrale Cote d'Ivoire'is. tõesti, põhiseaduse kogu otsus, mis oli vastuolus Cote d'Ivoire'i sõltumatu valimiskomisjoni otsusega, äh, on tekitanud konfliktiolukorra kõik, rahvusvaheline üldsus on äh, mõistnud äh, sellise otsuse hukka, Euroopa Liit, äh, ÜRO, Aafrika Liit, AKV, Euroopa Liidu Parlamentaarne Assamblee, Lääne-Aafrika riikide majandusühendus ja õige pea varsti ka Euroopa Parlament, kõik kutsuvad seda, et valimiskomisjoni tulemusi valimiskomisjoni poolt välja kuulutatud tulemusi austatakse ja uus president äh, saaks astuda ametisse. tegemist oli sõltumatu valimiskomisjoniga ja tuletaksin teile meelde, et äh, valimistulemusi kinnitas ka ÜRO. Euroopa Parlamendi fraktsioonid on esitanud äh, ühise fraktsiooni, olles põhiküsimustes jõudnud kokkuleppele. kõik need fraktsioonid on kutsunud üles konflikti arengu piiramisele ja kodusõja vältimisele. kodusõda Cote d'Ivoire'il tähendaks ähm, inimlikku, majanduslikku äh, katastroofi. suur tänu, härra Vara. ja järgmisena härra Jakolina, kaks minutit, palun. suur tänu proua president, lugupeetud kõrge esindaja, demokraatia ei ole midagi, mille üle me saame läbirääkimisi pidada. ja sedasama äh, võib öelda ka rahvus, rahva äh, valimise, äh, rahva hääle tulemuste kohta me ei saa läbi rääkida, tegemist on demokraatliku süsteemi proovikiviga, Cote d'Ivoire'i olukord on selline, et valimiste valimiste protsess üldiselt on sattunud ohtu, rahva otsus oli selge, selles polnud mingisugust kahtlust ja praegugi äh, me, praegu me samas ei näe seda, et äh, Alassane Ouattara asuks äh, oma ametisse ja Gbagbo lahkuks võimuohjade juurest. selline olukord ei ole vastuvõetav, Euroopa Parlament usub õiglusesse ja ma arvan, et äh, põhiseaduskogu poliitiline ärakasutamine ja sellises olukorras äh, näitab, et kui kapo äh, ei loo-, ei taha oma võimuohjadest loobuda ja see võib olukorra te-, muuta veel tingimuseks, pingelisemaks, sellist olukorda on raske kontrolli all hoida ja me ei saa leppida olukorraga, kus rahva otsust üritatakse varjutada presidendi palee poolt. kodanikud on avaldanud oma vabat tahet, nad on oma otsuse langetanud ja nüüd äh, peaks neil olema õigus saada juhitud nende isikute poolt, kes on nende toetuse võitnud. ÜRO toetab meid ka Kativaari küsimuses ja loodame, et äh, see olukord leiab lahenduse võimalikult kiiresti ja loodame, et proua Ashtonil on võimalik sekkuda nii, et Euroopa oma välissuhetes saab oma autoriteeti ära kasutada olukorra lahendamiseks. ja proua Arif, palun. en Côte d'Ivoire vient d'avoir lieu. La communauté internationale avait toléré qu'elle soit Côte d'Ivoire'i valimised leidsid aset üsna hiljuti, rahvusvaheline üldsus on kuni selle hetkeni toetanud Gbagbo režiimi, me oleme leppinud sellega aasta-aasta järel, ehkki me paljud oleme tundnud muret selle pärast, siiski hellitasime lootust, et demokraatia vaim jääb ellu selles riigis, mis on juba liiga palju kannatanud ja ja ka Cote d'Ivoire'i kodanike rahvustunne on ohtu sattunud, austatud ja rahvusvaheline üldsus, proua Ashton, mu kolleegid on äh, mobiliseerunud, nad on tegutsenud ja tahaksin avaldada tunnustust ka meie valimisvaatlejatele. valimised olid, äh, toimusid rahumeelses äh, õhkkonnas, lootsime, et kõik poliitilised jõud ka tunnustavad tulemusi, aga paraku äh, praegu äh, lahkuv president äh, on äh, keeldunud tunnustamast tulemusi, Gbagbo on takistuseks rahva tahte elluviimisena, viimisele. Ähm, mitte mingil juhul ei tohiks lubada seda, et Gbagbo klammerdub võimuohjade külge. tegemist ei ole riigiga, kes võitleb demokraatia ja vabaduse nimel oma rahva jaoks Cote d'Ivoire'il on ÜRO-l olnud väga tähtis roll ja AKV Euroopa Liidu Parlamentaarse Assamblee asepresident äh, on seda öelnud, äh, tooksin siin välja resolutsiooni, mis võeti vastu Kinshasas äh, ja mis kutsus esile, mis kutsus üles Gbagbo otsust tühistama ja põhiseaduskogu otsus tühistama tema võimu juurde, võimuohjade külge klammerdumine ei ole vastuvõetav kodanikele Cotivaaris ega ka rahvusvahelisele üldsusele. meie peame aitama tagada seda, et Guatara saaks oma ametipostile asuda nii, nagu rahvas on seda soovinud. Euroopa Liit peab seda tegema, kasutades enda käsutuses olevaid vahendeid ja me peame näitama Laurent Gbagbole, ja tema režiimile, et äh, mäng on läbi ja me ei lase seda riiki kuristikku kukutada. ja härra Garants, poolteist minutit, suur tänu, härra president. Cote äh, d'Ivoire oleks võinud olla inspiratsiooniallikaks kõikidele arenguriikidele, kes äh, püüdlevad demokraatia poole, kui ei oleks siin papot. viimastel valimistel näitasid Cote d'Ivoire'i, näitas Cote d'Ivoire'i rahvas üles küpsust, poliitilist küpsust aga selline vilets kaotaja, kui Kakpo on selle kõik ohtu seadnud, Kakpo peab lahkuma, mingisugust muud võimalust ei ole. ainult sellisel moel võite säilitada pisut inimväärikust. siiamaani on Euroopa Liit reageerinud ebapiisavalt äh, sanktsioonide osas. sanktsioonid ei tohiks tabada Kotivaari rahvast, sellepärast et rahvas on käitunud äh, eeskujulikult sanktsioonid peaksid äh, tabama Bakot ja tema toetajad. proua Ashton, ma tahaksin küsida, milliseid meetmeid te võtate, kui olukord äh, veelgi halveneb ja äh, Kotivaari kodanikud ja Kotivaaril elavad välismaalased satuvad tõesti ohtu ja küsiksin veel, kas ECOWASil ja Aafrika Liidul on võimekus selle olukorraga toimetulekuks? suur aitäh teile, härra Köönes, Köörens, nüüd saab sõna härra Rinaldi pooleteistkümneks minutiks. suur aitäh teile, proua president, kallid kolleegid ja kõrge esindaja. ka mina arvan, et Cote d'Ivoire'i olukord on lakmustestiks, kusjuures me ei tohi äh, selles testis põruda. see on eriti oluline katsumus ka Euroopa Liidu jaoks sest äh, tegelikult on äh, ju ametis, veel ametis olev president äh, lihtsalt röövinud valimisvõidu teiselt presidendilt ja seetõttu ei tohi me öö, oma tööd katkestada. me peame aru saama, et tegemist on pettusega, ebaausate võtetega ja me ei saa aktsepteerida olukorda, kus äh, ebaseaduslik äh, valitsus, äh, ebaseaduslik president ikka klammerdub võimu külge vastuolus kõikide demokraatia põhimõtetega. sedasama arvab ju ka Aafrika Liit, mis püüab praegu probleemi lahendada väga väärikal moel, nagu püüti teha ka kümme või viisteist aastat tagasi. me peame üle saama ka stereotüüpsest äh, suhtumisest äh, mustanahaliste ja demokraatia küsimuses. on äh, tõeline, reaalne oht, et Cote d'Ivoire'il tekib vägivald, tekib uus kodusõda. ja ma tean, et Cote d'Ivoire'i kirjanik üks kirjanik on ähm, kirjutanud raamatu Cote d'Ivoire'i poliitilisest olukorrast äh, väga märkimisväärse äh, pealkirjaga, kus ta kirjeldab äh, seda valimisvõitlust ja võrdleb neid inimesi metsikute loomadega. nüüd jõuame vaba mikrofonini ja proua Pasesko on küsinud sõna, teil on üks minut. suur aitäh, Cote d'Ivoire'i valimisvõitlus lõppes tõesti pretsedenditu olukorraga, sest mõlemad kandidaadid on väitnud, et võitsid nemad, kuid on ometi selge, et seaduslikke presidente saab olla ainult üks, see on härra Ouattara ja öö, ähm, selles olukorras on selge, et tuleb tunnistada rahva tahet, mida rahvas avaldas kahekümne kaheksandal novembril. eriti sellepärast, et ÜRO äh, valimiskomitee ning Euroopa Liidu liikmesriigid tunnistavad äh, samuti, et äh, valimiste õige võitja oli ähm, härra Udara ja valimisvaatlejaid äh, ähvardati ning valimisvaatlusmissioon tuli nende ähvarduste tõttu lõpetada. Cote d'Ivoire'il valitseb ebastabiilsus, nii suur ebastabiilsus, et Aafrika Liit on peatanud Cote d'Ivoire'i liikmelisuse ning kardetakse, et kahe tuhande teisel aastal eh, tekkinud kodusõda võib nüüd eh, uuesti alata kuid eh, me ei taha, et Cotivaar jääks täielikku isolatsiooni. suur aitäh, kas keegi soovib vaba mikrofoni all veel sõna, näib, et nii ei ole. sellisel juhul saab sõna proua Ashton. suur aitäh, proua president, ma teen väga lühidalt, sest äh, ma arvan, et tegelikult on eelkõnelejad ära öelnud ja väga ilukõneliselt ära öelnud kõik, mis mina öelda tahtsin. suur aitäh teile, härra Preda, ja aitäh ka teile, teie meeskonnale nii teie julguse kui teie töö eest, mida te tegite valimiste vaatlemise alal, ajal. tahaksin siiski lisada kaks äh, märkust. ma olen äh, ma olen äh, teinud koostööd äh, ÜRO-ga alates sellest, äh, kui Cote d'Ivoire'il toimusid presidendivalits-, valimised ja öö, me oleme koostöös jälginud seda, mis Cote d'Ivoire'il on sealt edasi toimunud, me teeme seda ka edasi ja meil on olemas ka plaanid julgeoleku tagamiseks. ma eeldan, et järgmistel päevadel öö, koostatakse see nimekiri, mille kohta te küsisite ja loomulikult me nõuame, et Cote d'Ivoire selle olukorra lahendaks. on selge, et tõepoolest valitseb reaalne vägivalla ja reaalne kodusõja oht ja me peame väljendama väga selgelt ja tegema ähm, piisavat koostööd ülejäänud rahvusvahelise üldsusega selleks, et Cote d'Ivoire'ile avaldada äh, tuntavat survet, et see olukord jõuaks õnneliku lõpplahenduseni. mul on väga hea meel, et teised äh, rahvusvahelise üldsuse äh, Ehm, osalised on mind toetanud ja ma tänan ka teid ehm, Euroopa Parlamendis toetuse eest. suur aitäh, mul on äh, kuus äh, resolutsiooni ettepanekut, mida me hääletame homme kell kaksteist ja sellega on äh, see päevakorrapunkt ammendatud